tere hommikust, palun istuge, eh, alustame oma istungit. kuigi mul mandaati pole, ma vabandan teie ees eh, eh, Brüsseli linnavalitsuse nimel, kuigi on käes kevad, ei suutnud nad siiski garanteerida tänaseks päikest, aga ikkagi kevad on käes, nii et ootame parimat. nüüd Marita ei saa täna siia tulla sest tal on terve päev kestev koosolek, kolmepoolne sotsiaalseminar toimub, ta ei saa täna kohale tulla. meil on kõikidesse vajalikesse keeltesse tõlge, välja arvatud horvaatia keelde. kahekümne esimese, kahekümne teise veebruari ja kahekümne kuuenda ja kahekümne seitsmenda veebruari protokollide kinnitamise osas loodetavasti vastulauseid ei ole, sellisel juhul on need kinnitatud. ja nüüd annan ma kohe sõna Agnesele ja Elisabethile, kelle õhtud on olnud väga tihedalt sisustatud, kui ma asjast õigesti aru sain. ta ei saanud ööd eriti magada toimus kaheksas äh, triloog äh, ja paluks lühidalt esitada ülevaade siis äh, sellest. suur aitäh, härra esimees, ütleb proua Morin Chartier. me oleme Agnesega harjunud koos sõna võtta kolmepoolsed läbirääkimised, äh, kuidas läbirääkimised lähevad. Äh, Robert käis äh, meiega kaasas kogu töö vältel ja esimene kõigepealt globaalne kollektiivne kokkulepe artiklite osas, mille, mille teemal me koostööd tegime nõukoguga ja Äh, selles osas leppisime kokku kaks nädalat tagasi, esmaspäeva õhtul konsolideerisime kokkulepped artiklil artikli kaupa ja siis äh, põhjenduspunktid, üks äh, põhjenduspunktide kaupa. esmaspäeva õhtul kaheksa nelikümmend viis võisime öelda Agnesega, et suutsime lõpetada läbirääkimised nõukoguga Äh, ütlesin veel kord, ütlen äh, veel kord, konsolideerida ja lõpetada, sest me äh, detailide, arutasime asju detailide kaupa, lõpptekst ei ole veel kättesaadav, aga varsti loodetavasti on. nüüd, millistel tingimustel läbirääkimised toimusid? kõigepealt siis kestvuse osas mis oli väga oluline punkt. me eh, leppisime kokku kaksteist kuud pluss kuus teavitamise kohta ettevõtte teavitamise poolt vastuvõtva liikmesriigi poolt. teine punkt, mis on äärmiselt oluline. meie läbirääkimiste mandaadis on meil äh, kahekordne õiguslik alus. ühest küljest töötajate kaitse, teisest küljest siseturu tugi, mis on sellesse direktiivi lisatud. Äh, Agnes ilmselt räägib sellest hiljem täpsemalt meil ei ole seda õiguslikus äh, aluses, sest laiendatakse üheksakümne kuuenda direktiivi, äh, vaid on olemas artikkel, nõukogu oleks soovinud põhjenduspunktide lisamist, aga äh, aga teie läbirääkija on väga põikpäine naine ning me soovisime, et oleks Äh, artikkel, millele oleks tõesti võimalik viidata, kui äh, oleks äh, vajadus seda kasutada kohtus. kolmas punkt, mis puudutab siis makseid, nimelt see oleks siis vastuvõtva riigi äh, miinimumpalk ning äh, oleks olemas selge identiteedi vahe ka vastuvõtva riigi äh, palga ja lähetatud töötajate palga vahel. nüüd, mis puudutab toetuseid, eh, siis eh, vastavalt riikidele võivad eh, toetused olla makstud kas lähetajariigi või vastuvõtva riigi poolt, aga tegime kõik selleks, et toetuste brutosumma oleks identne lähetatud töötajate ja vastuvõtja riigi töötajate vahel. ma räägin, lasen Agnesel rääkida kollektiivlepingutest ning äh, tahaksin veel rääkida kahest äh, väga olulisest äh, küsimusest. ühe üle me võitlesime nagu lõvid, see puudutab ülevõtmistähtaega ja rakendustähtaega. ma ei tea, kas te mäletate, et nõukogu tekstis oli see kolm aastat mitte ükski eh, liikmesriik ei saanud seda teha enne kolme aasta möödumist eh, ja, eh, ja rakendusperiood oli neli aastat. pean teile ütlema, mina olin rangelt selle poolt, et me jääksime, et oleks kaks aastat ülevõtmiseks ja kaks aastat rakendamiseks, et Euroopa õigusloomelise töö suhtes ka eh, eh, lugupidamist üles näidataks ja lõpuks nõukogu oli sellega nõus. ja siis me pidime korrigeerima ühte olulist punkti, mis oli väga oluline meie Hispaania ja Portugali sõprade jaoks, mis puudutab transporti transpordiküsimustes, võttes äh, arvesse praegust olukorda, siis äh, äh, on aega kaks aastat, et Lex Specialist rakendada räägiti alguses äh, jõustumisest. üheksakümne kuuenda aasta direktiiv seega äh, kehtiks kuni Lex Specialis äh, rakendust leiaks kehtima hakkaks. seega oleks vaja kolme erinevat režiimi, üheksakümne kuuenda aasta oma direktiivi üle vaadatud üheksakümne kuuenda aasta direktiivi, millest Eh, eh, mille, eh, mille puhul oleks siis küsimuse all ka jõustumine ja rakendumine pluss Lex Specialis. seega me tunnistasime, et, et kasutusse võtmine oleks see, mida oodatakse Lex Specialise puhul ja Agnesile ma tahaks ka midagi öelda, sest äh, pole lihtne läbirääkimisi pidada. nii keerulise teksti üle, see on väga tehniline, e-, esindab väga erinevaid huvisid, aga me võtsime ennast tõsiselt kokku, et tekitada tasakaal Euroopa lääne- ja idariikide vahel, et ei oleks äh, ühed äh, teise, teistega, äh, teistega äh, konfliktis ja et ei tekiks hõõrumisi. me pöörasime suurt tähelepanu ka ettevõtete ja töötajate kaitse kohta. üritasime tõesti teha kõik endast olenevat, see teksti sisse viia, tegime väga tublit tööd üheskoos ning kui oli, läks käte väänamiseks nõukoguga, siis me tegime väga lihtsalt suurepärast koostööd omavahel. et äh, parlamendi pädevusi austataks ja tahaksin tänada kogu südamest, südamest, äh, sest äh, tegime tõesti väga kõvasti koostööd, harva juhtub, et kahest erinevast fraktsioonist pärit raportöörid Äh, käsikäes äh, koostööd teeks, aga peaksin ka ütlema äh, aitäh kõigile variraportööridele, kes, kes järjekindlalt oma tööd tegid, kes palusid ka meil peatada läbirääkimised, et ka nemad saaks oma nõusoleku anda nõu, läbirääkimiste käigu kohta, nii et äh, härra esimees, võib tõesti öelda, et meil, meil oli tõesti hea meeskond, see, ma ei pea silmas ainult Agnest ja ennast, vaid ka kõiki teisi. tahaksin tõesti, me saaksime kena häälte enamuse parlamendis, et see tekst läbi läheks, sest see on Euroopa nurgakivi Thank you, Chair, and uh, in aitäh, esimees ütleb Agnes Jongheerius, aitäh kõigile, kes tegid selle tähtsa sammu tegemise võimalikuks eelmisel esmaspäeval. ja mõtlen siin nii Elisabethi kui ka variraportööre ja ka meie komisjoni sekretäriaati, sest nad aitasid meid väga palju, õiguslikku teenistust ja ka kõiki meie assistente. sest nüüd peame meie kahekesi ja ka variraportöörid ning Bulgaaria eesistujariigina saama toetuse sellele kokkuleppele, millele jõuti eelmisel esmaspäeval. ma saan aru, et täna toimub äh, infovahetus Coreperi tasandil ja et Coreper saadab meile siis kirja pärast Coreperi äh, kohtumist üheteistkümnendal aprillil. nii et me saame siis viimased vajalikud sammud äh, selles küsimusel, selles küsimuses ära teha järgnevatel nädalatel ja kuudel. ma õppisin sellest kogemusest väga palju, see on muidugi naljakas, kui oled viiskümmend seitse aastat vana ja midagi sellist ütled, aga me tõesti tegime midagi, mis oli Euroopa töövõtjate ja ettevõtete jaoks vajalik. ja see vast ongi kogu selle töö kõige tähtsam osa nagu Elizabeth juba ütles, tegime poliitilistesse kokkulepetesse teatud muudatusi. kaks nädalat tagasi veel hüvitiste osa vaatasime üle. selleks, et äh, saada nõukogus ka Tšehhi ja Slovakki Vabariigi toetus, see on minu arvates väga tähtis. tähtis on, et seda kokkulepet äh, toetaksid võimalikult paljud liikmesriigid ja just sellepärast, et me ei jäänud me kõikide esialgsete nõudmiste juurde ja esmaspäeval lihtsalt üritasime vaadata, kuidas arvestada teatud liikmesriikide mureküsimustega. ja hüvitiste osas on nüüd tõesti õiguslik selgus, millised reeglid kehtivad äh, reisi- ja majutuskulude hüvitamiseks. ka transpordi osa sai muudetud ja parandasime ka selle vea, mis varem nõukogus tehti, kui nad nõustusid selle ettepanekuga, aga Portugal toetab nüüd seda ettepanekut, mis on väga tähtis. ja ma tahaksin veel ka selgeks teha, et ei ole nii, et töövõtjad ja transport oleks ilma kaitseta niikaua, kuni see Lex Specialis, äh, see eriseadus välja töötatakse, sest üheksakümne kuuenda aasta direktiiv kehtib äh, kõigile ikka veel, olen rääkinud erinevate sidusrühmadega ja ka liikmesriikidega ähm, ja kõik on lubanud, et ülemineku ajal kasutatakse tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta sätteid Rootsist pärit sidusrühmad äh, tegid ka taotlusi, mistõttu me ka kollektiivsete palgarääkimiste osa muutsime selgemaks. ja me räägime kollektiivsest palgalepingust siis, kui liikmesriigid ise ütlevad, et need kehtivad selles riigis sõlmitud äh, lepingud. Äh, nii et äh, kohaldusala on siin laiem ja see puudutab siis ka erinevaid sektoreid ja ka piirkondlikke kollektiivlepinguid. aga me tegime ka selgeks, et kui mõnes Põhjala riigis ei ole selleks lepingu osapooleks äh, mitte valitsus, vaid hoopis sotsiaalpartnerid, siis äh, on ka sellised lepingud kaetud. tegime muudatusi äh, ka alltöövõtu kohta põhjenduspunktides räägime me rakendusdirektiivist, kus on äh, päris karmid reeglid äh, alltöövõtu võimalikkuse kohta ja vastutuse kohta sellisel juhul. Äh, see on väga suur samm edasi selles väga tähtsa põhimõtte sisseviimiseks, et võrdväärse töö eest võrdväärne tasu. see on ka sammuks edasi, sellepärast et nagu Elizabeth juba ütles, meil õnnestus väga edukalt tasakaalustada siin töövõtjate ja tööandjate huvisid erinevatest liikmesriikidest, arvestasime erinevate huvirühmadega ja tegime sellegipoolest edusamme töötades välja selged ja rakendatavad reeglid. nii et hiljem, võib-olla maikuus, hääletame siis komisjonis äh, selle teksti üle pärast seda, kui oleme saanud Koreperist siis äh, kirja, aga ma kasutan nüüd seda aega kuni hääletuseni selleks, et veenda võimalikult paljusid kolleege selle dokumendi poolt hääletama, nende edusammude poolt, sellepärast et nii töövõtjad kui ka tööandjad Euroopas on need edusammud ära teeninud. suur aitäh selle informatsiooni edastamise eest ja tubli töö eest. selge on see, et lõplikud seisukohad esitatakse aprilli lõpuks, mai alguseks ning äh, olen veendunud, et te olete kindlasti äh, valmis äh, ka ära kuulama oma kolleege, kes soovivad teile esitada küsimusi või infot jagada ning loodetavasti juunikuus saame seda juba hääletada täiskogul, igatahes aitäh tubli töö eest. nüüd lähme päevakorrapunkti eh, viis juurde, milleks on liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised. see on väga oluline raport ja annan kohe sõna raportöörile eh, härra Mitrofanovsile. Sorry, oui, monsieur Calvet suur tänu. jah, kas võiksin esitada küsimuse kahele raportöörile? ma lõpet-, helistaksin selle äh, äh, teema, äh, selle päevakorrapunkti sulgeda, aga kui me hakkame esitada küsimusi, siis loomulikult on võimalus seda teha. tahtsin veel kord öelda seda, et Agnes ja mina, me oleme valmis äh, Eh, vestlema kõigiga, kas teiega isiklikult, teie delegatsioonidega, fraktsioonidega, et tutvustada oma poolt tehtud tööd. Eh, ka vastama kindlasti teie poolt esit-, teie küsimusele, mida sa soovisid esitada, aga ei saanud. härra Mit-, Mitrofanov. Eh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid, kõigepealt tehnilised küsimused kui te vaatate Euroopa Parlamendi andmebaasi, siis te leiate sealt äh, liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste esialgse dokumendi ja toona raportööriks oli Tatjana Štanuka. kolm nädalat tagasi ta lahkus Euroopa Parlamendist, nii et mina olen tema asendaja. nii et tegemist on minu kolleegi pärandiga, mida ma siin täna tutvustan. ma jätkan tema tööd kõigepealt suur tänu kõikidele variraportööridele väga kasulike ja viljakate arutelude eest eilsel kohtumisel. me tõesti üritasime arvestada kõikide kommentaaride, protestide ja arvamustega, mida meie kolleegid välja tõid suuremast osast fraktsioonidest siis see raport ei ole tavaline raport. tegemist on erijuhtumiga, sellepärast et kaks nädalat tagasi saime me nõukogust äh, ja Bulgaaria eesistujalt väga selge sõnumi, et seekord meie raport pärast seda, kui parlament on selle vastu võtnud, äh, võib minna ka nõukogus arutlusele nii et tegemist oleks väga suure sammuga edasi, mitte ainult meie ja meie komisjoni jaoks, vaid üleüldiselt ka Euroopa Parlamendi jaoks. mis siis järgmistel nädalatel saab? ma loodan, et mul õnnestub kiirendada selle raporti vastuvõtmise äh, menetlust, sest eile toimusid meil, äh, toimus meil koosolekus väga kasulikud kompromissid said välja töötatud ja koostasime selle kohta tabeli, mille saatsime veel eile hilisõhtul ka kõikidele variraportööridele. ma loodan, et saame selle raporti üle hääletada juba mai minitäiskogu nädalal Brüsselil aga selleks, et see oleks võimalik, peame me muutma hääletuse aega siin komisjonis. esialgselt oli see ette nähtud kahekümne viiendaks või kahekümne kuuendaks aprilliks. aga ma loodan, et äh, saame hääletada juba kahekümne seitsmendal märtsil. oleme valmis ära kuulama kõikide kolleegide kommentaarid kõikidest fraktsioonidest ning arvestame siis kõikide ettepanekutega, kuulame ära ka vastuväited ning ma arvan, et hääletame täiskogule ainult väga väheseid muudatusettepanekuid, sest me tõesti anname endast parima selleks, et jõuda kompromissidele fraktsioonide vahel juba siin valdkonnakomisjonis nüüd Rahvapartei esindajale sõna, härra Piira. aitäh! lugupeetud kolleegid, ütleb härra Plura, nagu eile äh, nagu siin juba öeldi, eile toimus variraportööride kohtumine ja kolleeg Mitrofanov tegi ettepaneku, et me kiirendaksime selle raporti vastuvõtmist ja meie fraktsioon oli sellega nõus nüüd muudatusettepanekud. aitäh kolleeg Mitrofanovile, et ta tõesti äh, sellise entusiasmiga viib edasi kolleeg Štanoka tööd ja ta väl-, on välja töötanud nii tasakaalus kompromissettepanekud. kolleegid äh, tegid juba muudatusettepanekuid, mis äh, rikastavad seda raportit ja mul on väga hea meel, et nii minu kui ka minu kolleegide muudatusettepanekutega arvestati. kompromissettepanekute uued versioonid peegeldavad väga hästi esimese läbirääkimiste vooru arutlusi. meil on veel mõned küsimused. mul on väga hea meel, et ettevõtete toetamisega on arvestatud ja ka väikeste ja mikroettevõtete toetamine on raportis kirjas. aga me sooviksime, et arvestataks ka kolleeg Adam Koosa tehtud muudatusettepanekuid. väga tähtis on, et peetaks äh, läbirääkimisi sotsiaalpartnerite vahel jah, seda küll tehakse, aga tihti liiga hilja ja ei ole võimalik jõuda kõikide huvirühmadeni, kuulda ära nende arvamus. tihti on kontaktid ka liiga lühiajalised. see ja siis kompromissettepanek kaheksateist, selle kohta tahtsin öelda, et sotsiaalpartneriteks ei ole mitte ainult ametiühingud. on ka terve rida muid tähtsaid organisatsioone, mille arvamusega tuleks arvestada. ja nüüd muudatusettepanek viis, ma loodan, et äh, siin arvestatakse ka stabiilsuspaktiga, sellepärast et tegemist on väga tähtsa meetmega majandamise haldamiseks. väga palju on räägitud siin ka töö ja eraelu ühildamisest. ma tahaksin öelda, et tegelikult paindlik tööaeg on kasulik nii töövõtjate kui ka tööandjate jaoks, mitte ainult töövõtjate jaoks siis. ja variraportöörina Rahvapartei fraktsioonist tahan anda endast kõik selleks, et nõukogu võimalikult kiiresti saaks meie töö tulemused oma lauale, selleks et Euroopa Parlamendi arvamusega siis nõukogu töös arvestataks nii et kui võimalik, siis äh, peaksime veel selle nädala lõpuks kokkuleppele jõudma ja siis saame me ka kahekümne seitsmendal märtsil hääletada. juhul, kui me ei jõua kokkuleppele, siis ma teen ettepaneku, et me peaksime kokku kutsuma komisjoni erakorralise koosoleku Strasbourgis, aitäh! suur aitäh! järgmine kõneleja, palun, kelle nime kahjuks me ei kuulnud pole mikrofoni. <laughs> Sorry, I start again uh,. Ich... vabandust, alustan uuesti, ütleb äh, härra Tetjen. kõigepealt suur tänu Miroslav Mitrofanovsile selle töö väga kiire ülevõtmise eest. ja nüüd sisuline pool. ma arvan, et see, mida ta ütles, et äh, nõukogu on väga positiivselt meelestatud, on meie komisjoni jaoks väga tähtis ja meie fraktsioon peaks seda võimalust nüüd kasutama ning hoolitsema selle eest, et see raport võimalikult kiiresti vastu võetakse. ma arvan, et mida kiiremini me selle raporti vastu võtame, seda suurem on ka võimalus, et meie nõudmistega arvestatakse, et äh, nõukogu kuulab meid ära aga sellegipoolest on väga tähtis, et me vaataksime selle teksti väga täpselt üle, enne kui me selle vastu võtame. me juba oleme seda tegemas ja homme toimub meil järgmine kohtumine. väga tähtis on, et need Euroopa sotsiaalsamba kakskümmend põhimõtet oleksid kirjas ja ka see, et noorte tagatis äh, saab ka jätkuvalt toetust, on väga tähtis, et noortel Euroopas oleksid äh, head tulevikuperspektiivid. ma arvan, et äh, esitatud raporti eelnõu tegelikult juba sisaldab äh, fraktsioonideüleseid kompromisse, mida me saame toetada, kuid ma arvan, et on veel teatud küsimusi, mis vajavad selgitusi. näiteks, mis puudutab Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku, või siis ka pensionipoliitika juhiseid äh, liikmesriikides. ma arvan, et see vajab ülevaatamist ja on väga tähtis, et me siin tõesti selge sõnastuse paika paneksime, ehk siis, et äh, noortest pensionärideni oleksid vajalikud raamistikud olemas. suur tänu. ECR-ist ei soovi keegi sõna, Aldest ka mitte ah siiski. kuuest mitte keegi. palun, eh, proua, teil on sõna. suur aitäh, ütleb eh, proua Anžeja, aitäh äh, uute kompromissettepanekute eest äh, demokraatia defitsiit, mida nähtud on viimastel aastatel sellise dokumendi osas, mis peaks olema äh, tugev, äh, mille saadame parlamendi poolt komisjonile, äh, mille saatsime juba, äh, kuid nõukogu ei võtnud seda arvesse, seega ees on ilmselt väga ägedad läbirääkimised, et selline, et, et see raport lõpuks konsolideeruks see on vajalik meie kodanike nõudmisel, meie esindame neid Euroopa Parlamendis ja seega on vaja, et selline tekst võetakse võimalikult suure toetusega vastu ning äh, meie äh, äh, teksti tugevdamine võimalikult heade muudatusettepanekutega peaks olema meie esmane eesmärk. viimase kahe aasta jooksul olen ma selle teemaga ise tegelenud, raportöör olnud ning eelkõige on meil siin vajalik äh, rääkida äh, vaesusest kõigis äh, selle versioonides Euroopas on olukord äärmiselt muret tekitav, nimelt on paljud töötajad sügavas vaesuses ning inimesed käivad tööl ja on ikka äh, Äh, käivad tööl ja on ikkagi vaesed, nii et meil oleks vaja selliseid sotsiaalseid garantiisid, mis äh, äh, meil oleks vaja selliseid seaduseid, mis võimaldaks inimestel oma eluga toime tulla, kui nad tööl juba käivad. ning praegusel hetkel on asi nii, et need, kes on seotud stabiilsuse kasvupaktiga ja see Eh, peale surutud stabiilsus eh, tihtipeale tähendab seda, et jätkusuutlikud töökohad, kvaliteetsed töökohad eh, kaotatakse ära ning ning meil on vaja selle küsimusega tegeleda, sest vastasel korral on võimatu välja töötada lahendusi sellise olukorra ärahoidmiseks ning loomulikult tuleb vähendada ka maksukoormat, bürokraatiakoormat VKE-dele, sest kui ettevõte soovib töökohti luua, siis peab olema võimalik, peavad olema olemas tingimused äh, seda teha, peaks olema luua, võimalik luua ka äh, üleminekuaeg äh, taastuvenergiate kasutamiseks, sest sest Eh, praegusel hetkel eh, eh, oleks üks võimalus VKE-de jaoks liikuda, liikuda taastuvenergiate juurde ja jätta fossiilkütused selja taha, see on samuti üks arenguvõimalus praegusel hetkel peaks olema, peaks tegema kõik endast oleneva, et, et tööturule struktuurilisi muutusi sisse viia, et aidata pikaajalisi töötuid Eh, garanteerida võimaluse inimestel oma pädevuste ulatuses eh, eh, tegevust leida ka uutes sektorites, mis praegusel hetkel tekkimisel on, mis aitaks näiteks areneda sinisel majandusel, rohelisel majandusel, ringmajandusel. eelkõige üritame, peaksime juhtima muudatusi, mida praegusel hetkel oleme juba täheldamas Eh, ning mõelgem selle peale, millised muudatused äh, hakkavad juba praegusel hetkel, eh, millised küsimused, probleemid hakkavad, tekivad näiteks aina eh, tihedama robotite kasutusele võtmisega ning samuti on oluline ka paremini eraelu ja tööelu kooskõlla viimisele, siin selle küsimusega peame eriti tähelepanelikult tegelema, sest praegu Äh, ühiskonnas ja tööturul on muudatused väga suured, seega on tähtis äh, anda sotsiaalsüsteemi, äh, tõhusa süsteemi abil võimalusi töö ja eraelu ühildamiseks ning et äh, samuti tuleb mõelda selle peale, kuidas näiteks äh, parandada äh, sotsiaalsüsteemi, et oleks, et loodaks rohkem lasteaias võimekohti ja samuti tuleks eelistada uut tüüpi tööl, töö tegemist, näiteks nutitöökohad, mis võimaldavad ka eh, distantsilt töötamisele eh,, kuigi seda võidakse kurjasti ära kasutada, igatahes eh, peab olema töötajatel võimalus oma tööprojekte lõpule viia eh, eh, sealjuures eh, ilma, et see vastuollu satuks tema töötaja eraeluliste valikutega. ning peale selle Eh, praegused ettepanekud ei eh, ole täielikult eh, kooskõlas meie jätkusuutlikkuse eesmärkidega, meil oleks vaja teatud paradigma muutust, meil oleks vaja ka peaks olema võimalik ka mõelda selle peale, kuidas põlvkondade vahetumine muutub, kuidas pädevuste edasiandmine toimub ning äh, Eh, ja peaksime mõt-, mõtlema selle peale, kuidas demograafilised probleemid, eurooplaste vananemine eh, eh, olukorda mõjutab, sest praegusel hetkel ei ole sugugi võim-, kindel, et on võimalik eurooplastele garanteerida nende pension, eriti puudutab see kõige haavatavamaid töötajaid ning sellega seoses samuti tuleb kindlalt samme astuda. suur aitäh, järgmisena saab sõna Dominic Martin suur aitäh, esimees. pärast äh, proua Adjea pikka sõnavõttu räägin ma lühimalt, sest äh, ma olen juba piisavalt sõna saanud ja me kõik esitasime oma neliteist muudatusettepanekut äh, ja loodetavasti võtate te need südamlikult vastu. kuid äh, me iga aasta praktiliselt selle teemaga tegeleme samade sõnadega, väljendades samu hardaid soove, rääkides samadest vahenditest eh, ning eh, eh, ning iga kord räägitakse sellest, et vaesust on aina, aina rohkem Euroopas, mina olen äärmiselt skeptiline, ma ei ole täis hella lootust, ma langetan oma otsused tulemustepõhiselt, mis on halvad. no selgelt öeldud, ütleb esimesena, esimees lühidalt ja selgelt. mul polnud aega isegi oma vett ära juua ja nüüd järgmisena saab eh, tööhõive peadirektoraadi esindaja sõna. Uh, aitäh, esimees, et ka komisjonile sõna andsite meil on väga hea meel selle saja muudatusettepaneku üle, mida selle komisjoni liikmed tegid ja ootame juba tõesti, kas te saate järgmisel nädalal hääletada selleks, et menetlust kiirendada, meil on selle üle väga hea meel, et see kiiresti nõukokku jõuaks. okei okay,, suur merci Donc.... suur aitäh. niisiis äh, ajakava osas äh, oli äh, mõeldud kahekümne viienda või kahekümne kuuenda aprilli peale ja ja täiskokku soovime selle saata äh, tei-, äh, maikuust äh, mai teiseks täiskoguks. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. ja see puudutab siis uurimuse tutvustamist, tugitehnoloogiat puudega inimestele ning te saite ilmselt kõik endale kätte need dokumendid ja annan koheselt sõna Äh, äh, Adam Koosale. Teil on mm, kõneaega kaks kuni kolm minutit. Köszönöm a szót, elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Par... Esimees, austatud äh, kolleegid! Meie komisjon tegeleb väga oluliste teemadega puuetega inimeste jaoks. kaks tuhat viisteist me pakkusime välja, et äh, STOA võiks äh, läbi viia teadusuurimuse ehk äh, projekti. me soovisime, et uuritaks, kuidas tugitehnoloogiad aitavad kaasa puudega inimeste integreerimisele. mõtlen siin näiteks kognitiivsete probleemidega inimestele, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele. ma olen veendunud, et me peame nende uute tehnoloogiatega tegelema, sellepärast et äh, tulevikus hakkavad need tehnoloogiad tugevalt meie igapäevast elu mõjutama. me peame uurima, millised need mõjud saavad äh, olema ja milliste edasiste mõjudega meil tuleb arvestada, kui need äh, tugitehnoloogiad levivad, milline saab olema nende kestlik mõju. arvatavasti saab see mõju olema pikaajaline, mõnikord ka mitte eesmärgistatud, eriti mis puudutab äh, tööd Euroopa Parlamendis. me peame arvestama nende tehnoloogiatega ja mõtlema, kuidas me saame nendele tehnoloogiatele üles ehitada teised lahendused. meil tuleb äh, edasi liikuda takistuste kõrvaldamisega puude inimeste teelt. meil on siin äh, mitmed nii-öelda vaatenurgad, me võime vaadata neid meditsioon, meditsiinilisest aspektist, muudest aspektidest, aga kõige olulisem on see, et me võtaksime otsuseid vastu vastutustundlikult. me räägime siin juriidilistest, eetilistest ja sotsiaalsetest küsimustest ning nende küsimustega tuleb tegeleda ja neile tuleb vastata. samal ajal äh, areneb äh, tehnoloogia plahvatusliku kiirusega edasi. me kardame, et äh, meie õigusloomeline kiirus ei vasta reaalsusele ja me lihtsalt ähm, sörgime reaalsete arengute sabas. ma tahaksin äh, tänada uurimuse läbiviijaid ja ma tahaksin äh, esitada ka kolleegidele palve. kui ähm, assistendid loevad seda uurimust, siis nad võiksid tõesti vähemalt äh, sisu korragi, sissejuhatusegi läbi lugeda, sest see on tõesti väga õpetlik tout de suite la parole à, à madame Marie. ja nüüd ma annan sõna Maria, Maria Joao Maiale. ma saan aru, et teil on väga palju öelda, aga katsuge seda teha mitte rohkem kui kümne minutiga. Thank you, chair. Äh, suur tänu, esimees. me viisime läbi analüüsi selles osas, mis puudutab äh, puuetega inimeste äh, tugitehnoloogiate praegust seisu, tulevikku. Äh, me keskendusime nägemishäiretele, kuulmishäiretele ja autismispektori häiretele. me käsitlesime haridust, tööhõivet, Äh, töökohti. projekti käigus meil oli veebiküsimustik, äh, mida me levitasime üle kogu Euroopa ja me küsisime osalejatelt, kas nad kasutavad praegu tugitehnoloogiaid, et äh, oma puudega paremini toime tulla ja kõigi kolme puude puhul oli vastuste määr positiivne. me küsisime, millistes valdkondades on tugitehnoloogiad neile toetuse pakkumisel olulised ja nagu te näete nendelt slaididelt praegu, mis ekraanil on kuvatud, siis äh, kool ja töö olid need äh, valdkonnad, kus kõige rohkem tehnoloogiaid äh, kasutatakse. seetõttu saab järeldada, et äh, tugitehnoloogiad on eriti olulised just tõesti hariduse ja tööhõive valdkonnas. me küsisime ka vastajatelt, äh, millised äh, oleksid head näited töökohal kasutatavate tugitehnoloogiate kohta. loomulikult vastused varieerusid vastavalt sellise, millise puud, sellele, millise puudega on tegemist, viidati nii meditsiinilistele vahenditele kui ka peavoolutehnoloogiatele näiteks ekraanilugejad, äh, äh, luupekraanid, äh, need olid näited, mida tõid nägemispuuetega inimesed. mis puudutab kuulmispuuetega inimesi, siis nemad mainisid videokõnesid ja tarkvara, mis tõlgib viipekeelde autismi puhul räägiti näiteks virtuaalreaalsuse kasulikkusest sotsiaalsete kontaktide loomisel. üks ekspert ütles, et see on nagu videomäng. on võimalik minna oma kontorisse või laborisse ja öelda tere hommikust kolleegidele, on võimalik äh, simuleerida tööülesandeid ja niimoodi on võimalik ette valmistuda kohtumiseks äh, päris kolleegidega, sellepärast et äh, sotsiaalne suhtlus on äh, autismispektri häirete puhul keeruline. tähelepanu juhiti äh, puuetega inimeste konventsioonis ette nähtud aspektile, mis puudutab vajalikku ümbruskonna kohandamist äh, puuetega inimestele. näiteks kui äh, rääkida autismist, siis äh, sotsiaalsed meetmed nagu töömentorid võiksid tulla arvesse. oluline on ka, et töökeskkond oleks vastavalt kujundatud niimoodi, et näiteks valgus äh, oleks äh, sumedam ja ei oleks äh, liialt tugevaid helisid, sest autismispektri häiretega inimesed on valguse helitundlikud. tulemused näitavad, et endiselt esineb puudega inimeste diskrimineerimist, mis algab juba töölevõtmise hetkest ja ettevõte tihtipeale ei tea, kuidas paremini kohanduda. ettevõtted arvavad, et puudega inimeste töölevõtmisega kaasnevad väga suured kulud ja kui nad ei suuda siis puudega inimesi tööle võtta, siis erilisi sanktsioone ei järgne. lisaks sellele ei äh, ole piisavalt äh, teavet äh, puuetega inimeste ja töökohta. ja viimane aspekt, millele ma soovin keskenduda, puudutab äh, haridussüsteemi puudujääke. haridussüsteemi peetakse puudega inimeste tööturule integreerimise eelduseks, aga nagu siit tsitaadist on ka võimalik lugeda, see on osa intervjuust ühe eksperdiga, siis siin öeldakse, et kui puudega inimesed ei ole saanud osaleda haridussüsteemis sarnaselt äh, tavalastele, äh, kuna ei ole olnud äh, võimalik nende õppimist tehnoloogiliselt vastavalt kohandada, siis isikud, kellel on madalam haridustase, on raskustes töö leidmisel mitte sellepärast, et neil on puue, vaid sellepärast, et neil on madalam äh, hariduse ja väljaõppetase. ja kokkuvõttes ma tahaksin äh, juhtida teie tähelepanu järgmistele aspektidele. ääretult äh, oluline on rakendada ÜRO puuetega inimeste konventsiooni. see konventsioon on võetud üle riikide seadusandlusesse aga oluline on, et hinnataks selle rakendamist ja rakendataks ka sanktsioone nende suhtes, kes seda konventsiooni ei täida. tehnoloogilised äh, võimalused äh, tuleb ühendada sotsiaalvaldkonnaga, see ei puuduta mitte tugitehnoloogiate universaalset äh, disaini ainult, vaid meil tuleb tulevikus panustada sellele, et äh, tugitehnoloogiad ei tegeleks ainult äh, uute vahendite ähm, väljatöötamisega, vaid äh, aitaks äh, kohandada ka olemasolevaid vahendeid ja rakendusi niimoodi, et tehnoloogiad ja teenused oleksid omavahel paremini ühendatud. järgmisena hariduse edendamine. peab olema teadmisi selle kohta, kuidas kasutada tehnoloogiaid, et ähm, omandada teadmisi, see on ääretult oluline puudega inimestele. meil tuleb puudega inimesi harida selle kohta, kust leida tugitehnoloogiaid ja kuidas neid kasutada. lisaks sellele on oluline koolitada professionaale avalikus sektoris, professorid, arhitektid, insenerid, õpetajad peaksid saama äh, infot selle kohta, äh, millised on äh, puudujatega inimeste vajadused, äh, kuidas pakkuda neile toetust ja nii edasi. meil tuleb koolitada ka tugitehnoloogia spetsialiste, kes saaksid soovitada parimat tehnoloogiat kasutajatele. ja lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana, meil tuleb toetada tööhõivet tugitehnoloogiad aitavad luua puuetega inimeste sõbralikumat tööturgu, seda lähenemist tuleks rohkem toetada ja tuleks panustada nende tehnoloogiate kättesaadavusele. nagu juba öeldud, on vähe infot või mitte piisavalt infot tugitehnoloogiate ja nende kasutamise kohta tööturul ja siin saavad ka professionaalid, eksperdid mängida rolli ja nõustada äh, tööandjat, äh, kuidas äh, kohandada äh, töökohta puudega inimestele. samuti on ääretult oluline pakkuda rohkem tugiteenuseid tööandjatele. ja lõpetuseks, meie ühiskonnas eksisteerivad endiselt eelarvamuslikud tõkked suhtumine on äh, endiselt äh, negatiivne ja ääretult oluline on äh, leevendada sellist häbimärgistamist ja edendada puuetega inimeste aktsepteerimist, aitäh! Euh, suur tänu! järgmisena saab sõna härra Mihhailis Kriitikus, palun! On the base of the study that eh, was conducted. lähtuvalt sellest uurimusest, mis eh, läbi viidi, me käsitlesime sotsiaalseid ja eetilisi juriidilisi aspekte, mis puudutavad eh, tugitehnoloogiaid. see uurimus viidi meil läbi majasiseselt. põhimõtteliselt kui rääkida juriidilistest väljakutsetest, siis äh, vaadates äh, tehnoloogiaid regulatiivsest aspektist, siis tekib äh, küsimus, kuidas puude kontsept, kontseptsioon integreerida Euroopa Liidu horisontaalsesse lähenemisesse. me vaatasime, et eksisteerib õigusloomeline killustatus äh, kui me räägime juurdepääsetavusest äh, teenustele meie kontinendil, riigiti on olukord väga erinev. on ka puudu horisontaalselt äh, vastuvõetavatest või aktsepteeritavatest definitsioonidest äh, puuete valdkonnas on äh, probleeme ka seoses vastutuse võtmisega äh, teatavate masinate kasutamise puhul, mis äh, võivad põhjustada vigastusi, teatud autonoomsed tugitehnoloogiad. meil tuleb pöörata tähelepanu ka andmete kogumisele Need on nii isikuandmed kui ka muud andmed. Euroopa Liidu võrdse kohtlemise direktiivides on puudu sätted selle kohta, mis äh, selgesõnaliselt keelaksid ära diskrimineeri-, diskrimineerimise puude põhjusel lisaks äh, juriidilistele väljakutsetele on äh, sotsiaal- eetilised väljakutsed, mis ei ole tingimata seotud juriidilise raamistikuga, vaid lähevad sellest äh, kaugemale ja need on enamasti seotud äh, põhieetiliste äh, põhimõtete kaitsega Euroopa Liidus ja need on väljakutsed, mis on seotud isiku autonoomiaga, samuti enesemääramisega võib tekkida olukord, kus inimesed satuvad veel suuremasse isolatsiooni või kõrvaletõrjumisse tugitehnoloogiate tõttu. oluline on pöörata tähelepanu äh, läbipaistvusele, õiglusele samuti äh, sellele, kuivõrd äh, kättesaadavad ka rahaliselt on need äh, uued vahendid, kuivõrd hea on vahendite levik kahekümne kaheksas liikmesriigis. me tähendasime ka seda, et tehnoloogiate puhul äh, kontakt teiste inimestega, hooldajatega, abilistega väheneb. edasi. tehnoloogiaid äh, on võimalik kasutada mitte ainult äh, teatud äh, puude nii-öelda korvamiseks, vaid on võimalik ka kasutada neid tehnoloogiaid enda edasiarendamiseks. uurisime aspekti, mis puudutab äh, tugitehnoloogiate häbimärgistamist. kuidas siis edasi liikuda? arvestades seda, et meil on äh, väga palju juriidilisi ja eetilisi väljakutseid selles valdkonnas kõigepealt äh, tuleks tagada juurdepääsetavus äh, inimõigusena. samuti tuleks äh, tagada, et tugitehnoloogiad oleksid taskukohased. praegu leiab aset kiire areng robotite valdkonnas ja tekib küsimus, kuidas näiteks hooldusrobotid tagada neile, kes neid kõige rohkem vajavad, aga kellel ei ole võib-olla piisavalt raha. samuti tuleks äh, sisse viia lähenemine, mis äh, arvestaks inimeste privaatsusvajadusega personaalselt juba algusest peale. järgmisena tuleks äh, luua õiglased äh, ja juhtumipõhised äh, heakskiidu andmise menetlused või nõustumismenetlused. puudega inimesed peaksid säilitama kontrolli tehnoloogia kasutamise üle väga paljud äh, tehnoloogiad äh, arenevad äh, autonoomsuse suunas ja meil tuleb tagada, et siiski jääb alles inimelement ja inimesed teevad ise lõppotsused. tuleb erand, välja arendada eetilise kontrolli võrgustik ehk taristu meil tuleks mõelda sellele, kas äh, tuleks panna paika nendele taristutele juriidiline alus, oluline on äh, luua tugitehnoloogiatele uus äh, klassifikatsioonisüsteem. edasi tuleks tagada, et tugitehnoloogiatel oleks ainult täiendav roll ja jääksid alles äh, ikkagi inimhooldajad ja et äh, puudega inimesed saaksid siis kasu mõlemast. nii palju minu poolt ja olen valmis vastama küsimustele, aitäh! Äh, noh- suur tänu! rahvapartei, kas keegi on Rahvaparteist siinkohal? Agnes esitab SND-d, palun. Excuse me, thank you for the... tänan. suur tänu selle põhjaliku ettekande eest, ma ei ole veel jõudnud äh, raportit läbi lugeda, aga ma olen sellest väga huvitatud mul on mõned küsimused, mis puudutavad äh, töösuhet antud valdkonnas. oma ettekandes te mainisite kõikvõimalike vahendite taskukohasust, et puudega inimestel oleks nendele juurdepääs olemas kas te arvate, et äh, taskukohasusest rääkides, et ähm, kui see teema tõusetub, et kas äh, tööandja peaks äh, maksma, kas me peaksime eraldi leidma lahenduse ka nendele inimestele, kes alles otsivad tööd või alles õpivad, neil ju ei ole veel tööandjat. ja ühiskond peab ka nendega seoses mõtlema taskukohasusele. ja nüüd äh, siit edasi minnes ühesõnaga, kui äh, meil on sellised uued võimalused, siis sisenemine tööturule on lihtsam kui varem. on võimalik äh, kasutada uusi tehnoloogiaid äh, selleks, et tagada inimeste osalus tööturul. kas teie arvates võib see ka käivitada arutelu nende ettevõtete vastutuse kohta, kes puudega inimesi tööle ei võta. kui meil on äh, sellised äh, lisavahendid, siis on äh, lihtsam inimesi tööle võtta. kas see võib tuua kaasa arutelu nende ettevõtete kohta, kes puudega inimestele tööd ei patu ja osades liikmesriikides võib-olla kaalutakse kvooti äh, puuetega inimestele. suur tänu. ECR-i äh, nimel, kas proua Stevens soovib sõna? Thank you, Chair. Uh, colleagues, I would like to thank the two speakers. Tänan, äh, kolleegid. Ma sooviksin tänada mõlemaid äh, sõnavõtjaid väga huvitava ettekande eest, ma tahaksin rääkida juriidilistest ja eetilistest äh, väljakutsetest, mida te mainisite. sooviksin rääkida turvalisusest lugesin äh, sel nädalal õnnetusest, mis juhtus isesõitva autoga, see on küll teine teema, aga see siiski on äh, seotud äh, turvalisuse ja masinate kui sellistega. kui me nüüd räägime nendest tugitehnoloogiatest, siis me peame tagama, et nad oleksid kasutajatele turvalised, sellepärast et muidu võivad asjad väga valesti areneda ja samuti, mis puudutab äh, seda, et äh, puudega inimesed äh, säilitavad kontrolli tugitehnoloogiate üle, siis see on tõesti väga oluline teema, see on üks minu põhimuresid, et äh, kes otsustab nende tehnoloogiate kasutamise üle, kas puudega inimesed ise otsustavad või äh, inimesed äh, kuskil laborites, kus need tehnoloogiad äh, disainitakse, kas nemad mõtlevad, et, et see on puudega inimestele küll suurepärane lahendus, see hakkab neile väga meeldima? kui kõigepealt äh, kasutajatega läbi ei räägita, siis äh, tekib äh, puuetega inimestele selline ühiskondlik surve, et te peaksite seda tahtma, te peaksite seda kasutama, kuigi see tegelikult ei pruugi äh, puuetega inimeste poolt vaadatuna nii olla. me peame sellele teemale lähenema tõesti nüansseeritumalt ja peame arvestama puuetega inimeste kogukonna huvidega, kui arutelud toimivad, siis, toimuvad, siis nemad peavad olema tõesti selliste tehnoloogiate väljatöötamise juures seal laborites kohapeal, sellepärast et muidu tehnoloogia nende vajadusi ei äh, kata, see on meie sotsiaalne vastutus ei ole võimalik äh, luua lihtsalt äh, tehnoloogiat ja siis väita, et probleem on lahendatud. tugitehnoloogiate kasutamine kodus võib äh, puudega inimestele väga suureks äh, kasuks olla, eriti kui nad ei ole oma puude tõttu autonoomsed ehk iseseisvad, aga tugitehnoloogia kasutamine kodus ei äh, tohiks olla ettekäändeks, miks mitte teha tööd ühiskonda integreerimise osas transport, töökohad äh, peavad äh, samuti olema juurdepääsetavad, me ei saa ainult keskenduda puudega inimeste iseseisvusele kodus. ka siis, kui me räägime peredest, äh, siis me peame tõesti panustama sellele, et puudega inimesed oleksid kaasatud ühiskonda kõikides valdkondades, töö, vaba aeg, ja ma tõesti usun, et äh, tugitehnoloogiad on osaks äh, lahendusest, aga see ei ole mingi imelahendus. me peame endiselt tegema palju tööd äh, ka ühiskonna suhtumise kallal. nüüd, mis puudutab privaatsust, siis puudega inimene ise peab otsustama oma andmete üle, me peame küsima nendelt, kas nad on valmis oma andmeid jagama, me ei saa küsida seda arstilt või mõnelt teiselt äh, professionaalilt, me võime nad aruteludesse kaasata, aga puudega inimesed peavad jääma enda kohta käiva info omanikuks ja see on minu jaoks võtmetähtsusega. kui nüüd äh, mõelda, kuidas see kõik äh, mõjutab kindlustusfirmasid, siis ma ei ole kindel, et nad äh, näevad seda samamoodi. see on küll teine arutelu, aga me peame vaatama, mis on kindlustusfirmade ja riigi roll selliste vahendite kinnimaksmisel. ma ei arva, et ettevõtetel peaks olema kogu äh, vastutust kanda see on riigi vastutus, riigi ülesanne tagada, et äh, puudega inimestel on juurdepääs nendele tehnoloogiatele, nad saavad elada iseseisvat elu, aitäh! Äh, äh, Alde ja kuue esindajaid ma ei näe, roheliste esindajaid ka mitte. EFTD-st pole ka kedagi saali jäänud, niisiis härra, annan sõna härra Dominic Martinile, kes ei soovi sõna. härra Fontunul-, Fontunulis. suur aitäh, esimees. täna on rahvusvaheline Downi sündroomi päev. olen väga teadlikud äh, äh, puuetega inimeste eh, probleemidest eh, lugesime suure huviga seda uuringut, siin oli palju suuniseid eh, ja juhiseid, ma ei tea, kuidas asi on mujal Euroopas, aga võin rääkida sellest, kuidas on olukord Kreekas meil on vaja rohkem äh, informatsiooni, meil on vaja paremat äh, teavitust, äh, sest Kreeka olukord on eriline seoses finantskriisiga, mis on väga negatiivselt mõjutanud inimeste olukorda koolides, töökohtades. sooviksin öelda, et meil ei ole isegi koolides äh, materjale, mis äh, äh, selliseid inimesi, selliseid lapsi aidata võimaldaks. niisiis, olukord on väga karm, aitäh teile! aitäh! anname sõna Maria Joaole või tema kolleegile, et küsimustele vastata aitäh teile huvitavate küsimuste eest ja täienduste eest. on mitmeid aspekte, mida on võimalik ühendada vastamisel. kuna esimene küsimus puudutas äh, kvoote, siis mõningates riikides on äh, nad olemas ja üks osa uuringust äh, puudutas reguleerimise ala juhtumipõhiselt neljas riigis Saksamaal, Ungaris, Portugalis ja Rootsis, mis esindavad ühtlasi Euroopa erinevaid piirkondi ning äh, näeme siin seda, et äh, mõnedes riikides on kvoodid juba kohustuslikud, aga Saksamaal äh, tegelevad sellega avalikud ja eraorganisatsioonid ja need, kes kvootidest kinni ei pea, neile eh, määratakse trahvid. Portugalis on kvoodid olemas, aga eh, puudutavad ainult eh, avalik-õiguslikke organisatsioone. ja siin on asi pisut keeruline, sest oluline on see, et positiivsed aspektid oleks olemas, aga kuidas neid järele vaadatakse, see on teine küsimus ning ei ole ka piisavalt äh, andmeid ega indikaatoreid neis äh, küsimustes, äh, sest puuetega inimestel on vaja töökohti. meil praegusel hetkel pole ka piisavalt palju andmeid, et lõplikke kokkuvõtteid teha. on ka häid näiteid, näiteks Portugalis, Saksamaal kui tööandjad äh, näitavad, et äh, nad teevad positiivseid jõupingutusi äh, ja on kohaldanud töökohti puuetega inimeste jaoks, siis näiteks stimuleeritakse neid finantsiliselt. see on oluline, sest see on samuti võimalus ettevõtete jaoks et äh, positiivselt märgistada oma ettevõtteid, näidates, et nad annavad puuetega inimestele tööd, nad on sotsiaalselt vastutustundlikud ja nii edasi. kas sa sooviksid midagi lisada? ei. teine aspekt, mis on oluline ja huvitav, on äh, tugitehnoloogiate kasutamise äh, seoses äh, kasutajapõhise lähenemise väljatöötamine. näeme, et tööstus äh, äh, on see, kes arendab edasi tehnoloogiat ka kõigis valdkondades. olukord peaks olema nii, et kasutaja peaks olema kaasatud tehnoloogia väljatöötamise esimestest faasidest peale. Nemad on ju need, kellel on vaja öelda, mida nad arvavad tehnoloogiast. ning äh, nad ei äh, asenda või paranda midagi, mis äh, on katkine või ei, ei, ei toimi kehas, vaid nad peavad, peavad ühiskondlikest barjääridest üle saama ning siinkohal on väga oluline, et et kasutajad oleks kaasatud. see on ka üks osa tehnoloogiate väljatöötamise sotsiaalse vastutuse küsimusest. barjäärid on ju ühiskonna poolt kehtestatud näiteks äh, sissepääsud ehitistesse, äh, äh, ligipääs parkidele isegi sõltumata sellest, kas meil on puue või mitte. kui näiteks eh, naine eh, lükkab eh, lapse vankrit, siis ta ei saa parki minna, kui selleks on vaja trepist üles minna. sellest, see ei tee teda puudega inimeseks. ühiskond inimesed, äh, ühiskond loob äh, barjääre, aga tihtipeale ei olda neist barjääridest äh, teadlikud. näiteks üks ekspert ütles, et on, tal on olemas tugitehnoloogiad, mida ta oma arvutis kasutas, ta üritas seda ettevõttele, ettevõtetele tutvustada. näiteks oli tal võimalik ekraani kohaldada, et ta saaks paremini lugeda ning ja näiteks äh, äh, ka äh, pildid kohaldati sõnadeks, aga ühesõnaga seda programmi vastu ei tuntud huve ja see näitab, kuidas see infopuudus ei võimalda kasutada piisavalt tugitehnoloogiaid. meil on vaja loomulikult ka stiimuleid ning äh, kui öeldakse, et me ei ole sotsiaalsetel põhjustel eh, reageerinud, siis võib-olla kohustuslike, kohustuslike aspektide juures võib-olla oleks võimalus äh, survestada ettevõtteid, et nad selliseid tugitehnoloogiaid kasutusele võtaks. ning äh, siin räägiti ka andme äh, kuuluvust. loomulikult andmed peavad kuuluma tarbijatele aga samas eksperdid ütlesid, et kui luuakse uusi tehnoloogiaid näiteks äh, töökohtades, aga kujutage ette, et on äh, midagi sellist, mida saab tänaval kasutada. Äh, näiteks kasutatakse virtuaalreaalsust, harjutatakse selle kasutamist, sotsiaalset suhtlemist, ülesannete läbiviimist ja nii edasi, siis tehnoloogiat koguvad andmeid mitte ainult kasutajalt, vaid ka keskkonnalt ning äh, küsimuses on nüüd see, kuidas äh, teised inimesed soovivad, et nende andmeid jagataks. nii et äh, siin on meil küsim-, küsimärk, äh, peaksime mõtlema selle asja peale täpsemalt. ja nüüd viimane kommentaar Kreeka kohta. ma olen Portugalist, nii et äh, meil on sarnane olukord. Äh, olukord on keeruline, kui riigis on finantsraskused, siis on lahendusi keeruline leida, aga on võimalik lahendusi leida, nagu see uuring samuti näitab. üritasime vaadata, millised on head tavad, mida, mida parimatest tavadest on võimalik teistel riikidel õppida. näiteks Portugal oli hea näide, sest äh, erikoolid on kõik suletud, kõik õpilased on integreeritud tavakoolidesse. see on juba samm kaasava hariduse suunas. üks aspekt äh, Portugalis leiaks veel, vääriks veel äh, tähelepanu, et nimelt, et äh, koolid ja ülikoolid ei ole kohustatud tugitehnoloogiate tugi, osutamiseks, äh, edastamiseks üliõpilastele, selles mõttes, et on häid äh, samme äh, astutud, aga mitte lõpuni mindud. see on veel üks probleem, millega Kordogal peab tegelema. näiteks Saksamaal vastupidiselt on erikoolid endiselt olemas, aga eh, positiivse külje pealt kõik haridusasutused, koolid ja ülikoolid peavad tagama tugitehnoloogiate võimaluse. nii et ma ütleksin raha ei ole veel kõik ning meil on väga palju tugitehnoloogiaid turul olemas, mis äh, vajavad paremat mõistmist. olemasolevate tehnoloogiate kaardistamine äh, tuleks ka valmis saada ning äh, selle asemel, et kulutada kõrgtehnoloogiate peale, mida lõpuks kasutab Äh, väike osa puuetega inimestest, sest nad on nii kulukad. mõned neist äh, tugitehnoloogiatest, äh, neid, nende juures tuleb silmas pidada ka turvalisuse küsimust, kui tegemist on meditsiinilise vahendiga, siis on protsess väga pikk juba läbitud, et Äh, meditsiiniliseks tugivahendiks äh, muutuda, nii et äh, sellistel puhkudel ei ole turvalisusküsimused nii teravad. siis on veel üks probleem, mis esile kerkis selle projekti vältel, kas tugitehnoloogiaid tuleks neid pidada meditsiinivahenditeks või tõesti tehnoloogiateks, sest kui äh, kui nad on tehnoloogiad, siis on need, need kõigile kättesaadavad. ning üks soovitus puudutas ajakava, sest äh, praegune äh, ooteperiood on liialt pikk äh, abivajajate jaoks. praegusel hetkel ei ole tööstusele piisavalt stiimuleid, et selliseid tehnoloogiaid välja töötada ning äh, kui äh, teil, äh, teile soovite, siis jääme sinna juurde. nii palju on erinevaid asju siin selgitada. aga arvan, et olete vastanud kenasti erinevatele küsimustele ja sõnavõttudele. ja ole, on oluline, et sellist tööd tehakse ja ma paluksin nüüd minna päevakorrapunkti seitse juurde mis puudutab Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvet. palusime eh, arutelu Euroopa Komisjoniga, eriti puudutab siis eh, kuut eh, katseprojekti ning annan sõna kohe Adriana Žukovale, kes on siin tööhõive peadirektoraadist. tänan härra esimees. tahaks rääkida meie peadirektoriga seotud äh, pilootprojektidest. kõigepealt tahaksin öelda, et esimene vahearuanne kaheksakümne kaheksa katseprojekti kohta kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal võeti vastu kahekümne seitsmendal veebruaril kaks tuhat kaheksateist ning äh, meil on detaile ka eesmärkide rakendusfaaside kohta kõigi projektide osas. ning äh, ja nende osas, mis äh, tuleb rakendada kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, meil on ka esmased hinnangud esimeste sammude kohta ning annan detaile kõigi, kõigi projektide kohta on ka äh, teine äh, aruanne äh, finantsküsimustes, mis e-, edastatakse osana kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarveprojektist. jah, niisiis meil on üks katseprojekt ja kaks ettevalmistavat meedet. kodu abiliste kooperatiivide toetamine ja teenuste vautšeri projektid, samuti lastegarantiiskeemid, esimene projekt, mis puudutab koduabiliste kooperatiive ja teenuste vautšeri eh, projekte, on oluline, et võidelda deklareerimata töö vastu ja aitab luua paremaid töötingimusi nende jaoks, eh, kes osutavad koduabiteenuseid see on esimene rakendusaasta selle projekti jaoks eh, ning see toimub seitsmesaja tuhande euro ulatuses. eesmärgiks on välja arendada liikmesriikidele sarnaseid teenuste vautšerite skeeme ja teiseks tugevdada sotsiaalset dialoogi. me garanteerime nõu, eh, nõustamise ja soovitused liikmesriikidele kes soovivad äh, seda äh, äh, teenuste sektorit välja töötada ka avaliku administratsiooni jaoks, linnavalitsuste jaoks ja samuti ka organisatsioonide jaoks, kes koondavad hooldajate koduabiliste tööandjaid. soovime garanteerida väärikad töötingimused ning nende töökohtade äh, professionaalsemaks muutmise ning kodanike ja e, tööandjate kohustuste kokkuvõtted ja sotsiaalse dialoogi selles valdkonnas. E, isikuteenused ja e, koduabiteenused, kes koosnevad kahest valdkonnast, hooldusega seotud teenused, mis toimuvad tarbijate kodudes, nagu näiteks lastehoid, ja puuetega või haigete või äh, vanurite hooldus, äh, siis äh, kodu puhastusteenused, triikimine, aiatööd ja väike remont. siin on kaks gruppi, teenuste osutajad ja pereliikmed, kelle juures töötatakse me ei näita seda järgmisel slaidil, ütleb kõneleja. ning äh, selleks on Euroopa äh, perede, pereabi ja äh, hooldustööde föderatsioon. meil on olemas ka Euroopa Global, Global Union ning mida me ootame sellest äh, projektist äh, ja konsortsiumist, äh, mis peab välja arendama kõigepealt liikmesriigid, kes sorti teenuste vallas on enam arenenud, nende tegevus koosneb põhiliselt heade tavade registreerimisest ning sotsiaalse dialoogi tugevdamiseks koduabilistega, mitmed liikmesriigid, kus eh, isikuteenused, eh, koduabiteenused on vähem arenenud, eh, kus on vaja selliste abiteenuste väljaarendamist ja samuti on vaja Euroopa konverentsi korraldamist, tehnilise abi arendamist ja samuti on vaja tehnilist toetust liikmesriikide ja, äh, ja samuti ka äh, huvigruppide äh, jaoks ning sotsiaalse dialoogi väljaarendamine selles valdkonnas. komisjon kavatseb finantseerida pilootprojekti, katseprojekti faasi ning sellealased suunised edastatakse järgmisel nädalal see on suunatud kon-, konsortsiumile ja see ning projektide esitamise tähtaeg on juuni lõpp ning äh, kokkuleppele allkirja soovime saada juuli lõpuks. teisene ettevalmistav tege-, meede on lapsegarantii, mis toimub rakenduse teisel aastal ning äh, see äh, projekt äh, on mõeldud praeguse olukorra kaardistamiseks. see puudutab laste õiguste kaitset ja respekteerimist, samuti analüüsitakse teostatavust, tingimuseid ning lisandväärtust. see puudutab eriti vaesematest perekondadest pärit lapsi Eh, lastekodudes elavaid lapsi, pagulaste, immigrantide lapsi ning puuetega või erivajadustega lapsi. et valmistava meetme ettevalmistamine eh, rakendusraamistiku väljatöötamine eh, võtab aluseks esimese esma ettevalmistava meetme sisseviimiskogemused ning samuti sõltub kõik sellest, kuidas esimese faasi tulemused on rakendatavad eh, suuremate lastegruppide eh, peale kui mitte kogu Euroopa Liidu. teine eh, faas selle garantii teostatavuse kohta haavatavamate lastele aitamiseks, selle tähtaeg on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprill ning äh, valmistame ette ka finantseerimisotsuseid äh, teise faasi laiendamiseks. Äh, seda finantseeritakse kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvest ning uuringu eesmärk on esimese ettevalmistava meetme finantseerimise uurimine, samuti sidusrühmade kaasamine ja konsulteerimine samuti Euroopa ombudsmani äh, äh, ka konsulteerimine laste kaitsmiseks ning äh, laiendamine, mis võetakse vastu kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, võtab aluseks senised kogemused. samuti demonstreeritakse esimese faasi äh, tulemusi ning äh, analüüsitakse edasi, milliseid samme edasi juurutada e. edasine äh, näeb ette taaskäivitada teostatavus Euroopa üle, ülese mobiilsusprogrammi küsimustes, see puudutab eriti üle kolmekümne viie aastaseid töötuid ning Äh, üritame niimoodi aidata pikaajalisi töötuid täiskasvanuid töökoha leidmisel, äh, samuti äh, ka neile praktikandi või õpipõsi koha leidmine eesmärgiga tuua nad tagasi tööturule, samuti tuleb tööotsijate tingimusi, tegevustingimusi parandada. ja samuti tuleb leida lahendusi tööturu tasakaalustamatule tasub alustamatusele. me kui nagu te näete, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal juba ligi kolm miljonit kasutati ähm, selle tegevuse läbiviimiseks viis miljonit kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ning üldine finantseerimine jõuab kümne koma viie miljonini toetusmeetmed äh, meetmetes osalejatel peaks sisaldama sätteid äh, ka ümber, äh, ümber õppele, koolitusele, keeleõppele ning me üritame ka finantsstiimuleid äh, välja töötada VKE-de jaoks. üritame äh, ka lihtsustatud kuluvariantidega äh, võimalusi välja töötada. ning selle projekti juures äh, on praktikandi periood kolm kuud ette nähtud. ka meil on ka äh, hilisem toetus äh, välja äh, töötatud, kui leitakse töökoht kuskil liikmesriigis ning edasi selle projekti äh, finantseerimine kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ähm, ning finantseerimise otsus peab vastu võetama kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta märtsi lõpuks ning oleme oodatud ettepane-, avatud ettepanekutele ning kavatseme eh, projekti käivitada eh, selle aasta kolmandas kvartalis. Eh, eelnevale faasile on lisatud suur muutus, mis puudutab ehm, toetus abikõlbulikkuse kriteeriumite laiendamist, sest praegusel hetkel nõudsime vähemalt kolme riigi kuulumist konsortsiumisse. meil olid väga madalad pakkumised ja saime väga vähe projekte, et äh, toetada äh, rohkem liikmesriike. et äh, konkureerida finantseerimisvõimaluste pärast, siis leiame, et konsortsium võib olla ka muus suuruses, mitte ei pea olema tingimata kolm ja soovime ka keskmist finantstoetust laiendada ja äh, soovime vähemalt kaks kuni äh, kuus ettepanekut iga grandi kohta. nii et, äh, nii et kui on tuhat kakssada paigutust ähm, rakendusfaasi vältel konkureerida võivad olla, konkureerijad võivad olla nii avalikust või, kui erasektorist ja võivad olla ka teised tööturul osalejad. see peaks aitama kiirendada inimeste mobiilsust ja peaks tähendama seda, et toetustegevused laiendavad, laienevad tööotsijatele. nii et äh, need on need kolm projekti, millega me tegeleme oleme rakendusmäärast äh, valmis rääkima ning äh, ka ettepanekute sisulisest poolest äh, suur aitäh teile. selle ettekande eest, proua Marita, palun, raportöör ei saanud kohale tulla. annan sõna Agnes Jungeriusele, kes räägib Marita nimel not on Marita's behalf, but uh... mitte Marita nimel. või kas ma räägin Marita nimel? ma lihtsalt räägin. räägin ettevalmistavatest meetmetest äh, laste tagatise puhul, sest see on minu jaoks kõige tähtsam ja tegemist on ka prioriteediga minu fraktsiooni jaoks. laste garantii, selle puhul kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta puhul me esimesed meetmed kiitsime heaks, seda siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvesse. ja kui nüüd tuleb siit välja, et kolmanda vooru projektide jaoks on äh, hange ette nähtud ja et see võttis äh, paar kuud aega, siis ma tahaksin teada, miks see nii läks, et kui kaks tuhat kuusteist kiideti heaks vahendid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvesse ja aprillini kaks tuhat kaheksateist läks aega selleks, et äh, projekti lõpule viia, siis kas te võiksite mulle selgitada, miks see nii kaua aega võttis, et äh, enne kui see hange välja kuulutati? kas te võiksite ka selle ettevalmistava meetme esimese osa kohta öelda, et kas sellest mingi osa on nüüd juba rakendatud ja kui mitte, siis kuidas seda menetlust kiirendada? ja viimane märkus me tegime taotluse selleks, et äh, Eurofondi alt seda ettevalmistavat meedet hakataks läbi viima. ja minu küsimus on nüüd selles, et mis te sellest arvate? kas poleks olnud hea mõte kasutada siin Eurofondi kogemusi sest ma arvan, et siis oleks meil võimalik ka rakendamist kiirendada. aga ma tahaksin siis lihtsalt teada, mis teie sellest arvate? Äh. suur aitäh! ECR-ist ei soovi keegi sõna. kas proua Harkin soovib Aldest nimel midagi öelda? ei. kuue nimel. palun. suur aitäh esimees, ma tahtsin kõigepealt tänada komisjoni volit-, nende katseprojektide kohta tahtsin küsida just kooperatiivide kohta, kes, kes kaasavad koduabilisi, see ettepanek võeti väga hästi vastu nii Eh, Euroopa Parlamenti tööhõivekomisjonis kui ka Euroopa Komisjonis seda ettepanekut me eh, soovime eh, selle küsimusega edasi tegeleda, see on väga prioriteetne minu fraktsiooni jaoks ning kui see võeti vastu möödunud aasta ajal, siis ehm, koduabiliste organisatsioonid, kellega me teeme koostööd näiteks Hispaanias, näiteks leidsid, et see on väga positiivne samm edasi Eh, nende töötingimuste paranemiseks, nad tunnevad, et neid koheldakse eh, teiste töötajatest väga erinevalt ning nad loodavad, et eh, see ettepanek parandab ka nende töötingimusi. pean ütlema ka seda, et mul on väga palju küsimusi, aga enamusele neist juba te vastasite oma sõnavõtus, nii et Äh, tahaksin äh, küsida, kas äh, olete juba käivitanud dialoogi liikmesriikidega ning kuidas nad on reageerinud, kas liikmesriigid on positiivselt reageerinud, kas soovitakse näiteks koduabiteenuse tšekkide väljatöötamist toetada ning ning äh, kas on võimalik äh, selliseid ettepanekuid äh, levitada ka, ka kohalikes omavalitsustes ja näiteks kas kohalikud omavalitsused võiksid sellise nähtuse juurutamise osas samuti konsulteerida teiega ning meie kavatseme sel aastal välja pakkuda uue faasi mis äh, äh, näeks, äh, mis puudutaks konkreetset katseprojekti konkreetses piirkonnas ja samuti ka toetame ka koduabiliste kaasamist äh, õiguslikku nõustamist, kes, kes soovivad ise äh, kooperatiive äh, luua ning kuidas nende nõustamine võiks välja näha, aitäh. aitäh. roheliste nimel ei, no siis ma annan sõna komisjoni esindajale. et neile küsimustele kõigile vastused leida, aitäh. Uh, aitäh et teid huvitavad käimasolevad katseprojektid ja nende rakendamine. lastetagatisega tõesti oli projekti käivitamisega viivitusega ähm,. hange avalikustati täna. see on küll juhus, et just täna. ja me rääkisime sellest, kas äh, lastetagatise ei võiks olla pigem EASY programmi äh, katseprojektist, sellepärast alles kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus võeti see otsus vastu. ma ei saanud seda varem ette valmistada. ja me vaatasime ka seda, kuidas laste tagatist, tagatiste programmide etappe läbi viia, sest meil läks tõesti aega sellega, et paika panna, mida esimeses etapis katta, mida teises nii et me loodame, et nüüd, kui hange on välja kuulutatud, äh, saame me ka kiiresti ettepanekud ja saame hakata ka liikmesriikides neid programme rakendama. ma tean, et see on tõesti raskes olukorras laste jaoks väga tähtis, mitte ainult paaris liikmesriigis, vaid kogu Euroopas ja nad on ära teeninud nii kaitse kui ka oma õiguste eest hoolitsemise Eurofond peaks olema rakendajaks, nii öeldi alguses, aga sellel ei ole otsest juhtimist ning katseprojekti ei ole võimalik kaudse juhtimise kaudu rakendada. see tähendab seda, et komisjon rakendab äh, neid projekte, kui Eurofond võtab selle siis üle. vastavalt finantsmäärusele on selline reegel siis. ja peale selle rakendamise viis ja raha kulutamine peaks olema rahastamise otsus, aga ta ei olnud seda, sest me leiame, et meil on organisatsioone, mis saavad analüüse sama hästi läbi viia kui mõni komisjoni ametkond nüüd koduabiliste teenused, ma ütlesin alguses, et tegemist on väga tõsise katsega võidelda deklareerimata töö vastu. Te teate, et meil on deklareerimata töö platvorme, kus neid küsimusi arutatakse. ma võin teile öelda, et seda projekti seal esitleti ja liikmesriigid olid sellest vägagi huvitatud, sest ka nemad soovivad hoolitseda selle eest, et need teenused oleksid professionaalselt pakutud ja kaetud ka professionaalselt eh, inimeste poolt, aga samal ajal need inimesed, kes neid töid pakuvad, peavad siis olema ka hästi kaitstud ja nende töövõtja, nende kui töövõtja õigused peaksid olema kaitstud me üritame ka seda projekti rakendamist kiirendada, samamoodi nagu ka ettevalmistava meetme rakendamist, puudutab ka Euroopa Sotsiaalsamba eesmärke, õiglased töötingimused kõigile, ükskõik milline on nende inimeste tööleping. ja nagu öeldud, me oleme ettevalmistustega juba päris kaugele jõudnud hanke väljakuulutamiseks ja veel sellel aastal teeme seda. Euh, merci, madame. Äh, oleme siis selle äh, küsimuse arutamist äh, seega lõppu jõudnud ning saadame teile edasi ka tähtajad ja ajakavad. kahekümne kolmas aprill on see tähtaeg, kui esitatakse meie komisjonile esimene arvamus katseprojektide kohta ning tänan teid kõiki, neliteist kolmkümmend jätkame ja alustame kohe hääletusega, aitäh!